kirjastamine, ma tahaksin teile rääkida, et koos nõukogu presidendiga me oleme alla kirjutanud viiele sellisele aktile vastavalt parlamendi kodukorra reeglile seitsekümmend neli. ja üksikasjad avaldatakse selle istungi protokollis. ma olen saanud rohelistelt, roheliste fraktsioonilt informatsiooni, et härra Philip Lamberts hakkab asendama Eva Jolid majandus- ja rahanduskomisjonis. kas kellelgi on selle kohta midagi öelda? vastuväiteid kellelgi ei ole, seega see vahetus on kinnitatud ja nüüd päevakorra muutused. daamid ja härrad, meil on äh, kõigepealt esmaspäev sotsiaaldemokraadid on palunud, et proua Kallo raporti lühikene tutvustus, raport puudutab intellektuaalse omandiõiguste jõustamist siseturul, et see raport võetaks päevakorrast ära. härra Schulz teeb ettepaneku. suur tänu, härra president härra president, juba esimeste konverentsil eelmisel nädalal meie fraktsioon viitas sellele, et Kallo raporti puhul on tegemist äh, väga vastuolulise omaalgatusliku raportiga. mis puudutab selle raporti esa-, edasist käsitlemist, siis tuleks veel kord täpselt mõelda, kuidas me seda teeme. meil on tegemist olukorraga, kus raport meie uute reeglite kohaselt äh, saab siin lühikeselt tutvustatud ja siis hääletatakse selle üle. samal ajal on veel teised resolutsioonid, mille üle ka hääletatakse, kuid praegusel hetkel on olukord väga segane ja ma arvan, et peaaegu mitte ükski nendest esitatud äh, variantidest ei saa äh, meie poolehoidu. nüüd on aga omandiõiguse alal oodata Euroopa Komisjoni teatist järgnevatel päevadel ja komisjoni puhul on tegemist äh, legislatiivse protsessiga ja komisjon on andnud sellele küsimusele nüüd legislatiivse iseloomu. nii et praegu õigusloomelises protsessis, mis on juba alanud, hakkame me hääletama raporti üle, mis kohe muutub, sellepärast et äh, see muudetakse nagunii ära, nii et sellepärast võiks selle päevakorrast ära võtta. aitäh! kas kellelgi on öö, äh, kes, kes keegi soovib selle ettepaneku poolt sõna võtta, jah, ettepaneku poolt, palun. suur tänu, härra president. me ei saa olla nõus sellega, et jällegi nõutakse selle raporti hääletuse edasilükkamist põhimõtteliselt on vale väita seda, et nõusolekut ei ole, sest et see raport on juba mitmete kompromisside tulemus, seda arutati kuid ja kuid. nüüd, mis puudutab vormilist külge, siis tuletan teile meelde, et õiguskomisjonis hääletati see, selle üle juba juuni alguses ja kolmel korral, kui lubati selle raporti hääletuse edasilükkamine, arutelud ka toimusid, kuid nüüd ei ole enam mingit põhjust, et hääletust edasi lükata põhjus seisneks vaid selles, et mõnedel fraktsioonidel oleks võimalus jõuda kokkuleppele, kuid see ei ole teiste huvides, kõikide huvides on see, et võetaks selle raporti osas seisukoht, see raport ei lähe kuidagi vastuollu tulevaste õiguslike sätetega, see raport lihtsalt kutsub üles institutsioone ellu rakendama neid õigusakte, mis juba olemas on Was, uh... aitäh! niisiis, tegemist, äh, tegemist on siis äh, pooltsõnavõtuga äh, vabandust, tegemist oli vastusõnavõtuga, aga kas keegi soovib midagi öelda härra Schultzi ettepaneku toetuseks, härra Speroni? lugupeetud parlamendiliikmed, proua Kallo, minu arvates minu kolleeg härra Schulz juba ütles seda, mida pidi ütlema, nimelt siin mingisugust enamust ei ole. liberaalid hääletavad teie vastu. nii et siin ei ole mingisugust enamust mitte ühegi raporti osas, tuleb fraktsioonisiseselt neid küsimusi arutada kujutage nüüd ette, et äh, teie fraktsiooni sees on küll üksmeel, kuid teistes fraktsioonides seda ei ole, nii et äh, ma arvan, et ähm, vähemasti kordki on ähm, härra Schulz olnud väga mõistlik, paludes selle raporti edasilükkamist. aitäh! sellega on siis menetluslik pool läbi, me oleme kuulnud nii poolt kui vastuhääli ja nüüd hääletame ma panen siis hääletusele Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni ettepaneku, äh, teisisõnu siis härra Schulzi ettepaneku, kes on selle poolt? aitäh, kes on vastu? enamus on vastu. enamus on siis härra Schulzi ettepaneku vastu hästi,, hästi-hästi, me kontrollime, me kontrollime elektrooniline kontroll ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? siis on hääletus lõppenud. ja ettepanek on tagasi lükatud, enamus on vastu, seega ettepanek on tagasi lükatud ning arutelu jääb päevakorda. nüüd läheme neljapäeva juurde. sellepärast teisipäeva, kolmapäeva kohta muudatusi ei ole, nüüd neljapäev, ECR fraktsioon on palunud, et lükatakse edasi hääletus resolutsiooni eelnõu osas, mis puudutab inimõiguste ja õigusmõistmise puudulikku kaitset Kongo demokraatlikus vabariigis niisiis jutt käib hääletuse edasilükkamisest selle resolutsiooni eelnõu osas. tegemist on ECR fraktsiooni ettepanekuga, härra Blackburn räägib. aitäh! ECR fraktsiooni nimel tahaksin teha ametlikult ettepaneku, et me lükkaksime edasi hääletuse, mis peab toimuma neljapäeval ja me tahame edasi lükata ainult hääletuse, mitte ülejäänud ar arutelu. ma tahtsin öel-, teie juba selle e, istungi alguses selgitasite, milliseid probleeme võib tekita, tekkida reisimisega neljapäeval ja ma tean väga paljusid saadikuid erinevatest fraktsioonidest, kellel on plaanis kolmapäeval juba Strasbourgist lahkuda ja seetõttu minu arvates on täiesti mõistlik, et me lükkame selle hääletuse edasi kaks nädalat. et me hääletame selle üle siis äh, minitäiskogul Brüsselis, aitäh. Äh, aitäh, härra Blackburn. ja kas nüüd keegi soovib sõna võtta ka selle ettepaneku poolt, palun. Äh, Rebecca Harms, jah, tegemist on tõesti väga enneolematu koostööga aga minu fraktsioon juba eelmisel nädalal tegi ettepaneku, et me neljapäeval ei hääletaks, sest me küll ei kavatse, nagu härra Taul siin kardab, Prantsuse streiki õõnestada, kuid me tahaksime siiski tagada seda, et paljud töövõtjad Saksamaalt või Prantsusmaalt ei oleks siiski sunnitud olema sellises olukorras, et nad peavad Euroopa Parlamendi saadikuid ja töötajaid kuhugi transportima ja niimoodi streiki murdma. ma arvan, et Euroopa Parlamendis on küllaltki suur toetus sellele mõistlikule ettepanekule ja minu fraktsioon on selle poolt, et me lükkaksime hääletuse edasi. aitäh. kas keegi soovib ettepaneku vastusõna võtta, härra Speroni? president me ei räägi siin hääletusest õigusloomelise dokumendi üle, nii et, et äh, minu arvates on tegemist dokumendiga, mis on oluline teisest aspektist ning ma arvan, et see streik mõjutab äh, kõiki poliitilisi jõude, äh, mis siin parlamendis on e-, esindatud täpselt samalt, samamoodi, see ei mõjuta näiteks parempoolseid rohkem kui vasakpoolseid nii et, et kõik fraktsioonid kannatavad samamoodi ja seega ma olen täiesti kindel, et me võime hääletada. aitäh ja nüüd panen selle ettepaneku hääletusele, kes on härra Bradburni ettepaneku poolt? kes on vastu? kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud, elektrooniline kontroll kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. enamus on selle ettepaneku poolt, seega ettepanek on vastu võetud ja neljapäeval eh, seda punkti ei hääletata. sellega on päevakorra muutuste punkt ammendatud ja meie esimene päevakorrapunkt on täna TV Iraki raport, mis puudutab tsiviillennunduses toimuvate õnnetuste ja intsidenti, intsidentide uurimist ja ennetamist. kas kellelgi on midagi lisada, jah, palun? president. lugupeetud härra president härra president, ma ei saanud seda hääletamisteemat päriselt aru, kas me nüüd hääletame selle poolt, mida me otsustasime esimeste konverentsil või selle vastu, nii et selle vastu siis. nii et neljapäeval siis üleüldse ei toimugi täiskogu